Daher kallid kolleegid, äh, me teame, et peame olema paindlikud ja mina olen tolerantne, kuid sellegipoolest alustame nüüd esimene äh, raport, mis meil täna siin on, on äh, jäätmekäitlusest ja saab kõigepealt sõna raportöör Iturgas Angulo, palun. suur tänu kõigepealt tahaksin tänada petitsioonikomisjoni sekretariaati ja tänan ka Helena Martin Konjuškinid, kes on minu äh, assistent ja aitas seda raportit koostada. nüüd on möödunud üle aasta, kui petitsioonikomisjon otsustas koostada raporti jäätmekäitluse direktiivi kohta. seda sellepärast, et äh, Euroopa kodanikud olid mitmeid petitsioone esitanud, äh, kaevates äh, jäätmekäitluse üle liikmesriikides. oli probleeme prügilatega, keskkonna ja looduse hävitamisega ja nii edasi siis petitsioonikomisjon käis mitmes kohas koha peal selleks, et äh, kontrollida, kas nendel süüdistustel on ka alust. see kõik on toonud nüüd lõpuks küsimuse siia parlamendi täiskogule äh, ja sai selgeks, et meil tuleb selle küsimusega tegeleda, me peame olema tähelepanelikud, tegemist on väga tähtsa ülesandega ja tähtis on hoolitseda selle eest, et liikmesriigid äh, hoolitsevad Euroopa Liidu seadusandluse rakendamise eest tuleb hoolitseda selle eest, et äh, tervise, transpordi äh, ja ohutuse osas liikmesriigid teevad kõik selleks, et oma kodanikke kaitsta, kuid nüüd on üha rohkem petitsioone esitatud ka selle kohta, et avalik sektor paljudes liikmesriikides lihtsalt ei toimi ja ei tule oma ülesannetega toime jäätmekäitlusega tuleb tegeleda. Euroopa Liit on juba vastu võtnud seadusloomelised meetmed, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele selleks, et hoolitseda äh, korraliku õigusraamistiku eest ja selleks, et me saaksime öö, ähm, oma õi-, oma elustiili natukene öö, äh, kohandada vastavalt oludele, meil on väga palju jäätmeid nii majapiste, majapidamistes, äriettevõtetes, haiglates, ja nii edasi. me viskame lihtsalt liiga palju ära. seepärast tuleb selle küsimusega tegeleda, kuna jäätmetel on väga halvad tagajärjed mitte ainult inimeste tervisele ja heaolule, vaid ka tegelikult planeedi Maa tulevikule, keskkonnale ning petitsioonide alusel me tõdesime, et tõesti, meil on probleeme jäätmekäitlusega ja jäätmekäitlus on poliitiline ja sotsiaalne probleem ning Euroopa kodanikud ootavad, et Euroopa Liit leiaks lõpuks sellele küsimusele lahenduse. analüüs jäätmekäitluse üle erinevates liikmesriikides tõi välja, et äh, jäätmekäitluse osas on väga eri, suured erinevused erinevates liikmesriikides ja samal ajal leidsime me ka lünkasid Euroopa Liidu seadusloomes. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuarikuus avaldatud komisjoni teadises äh, räägiti seitsmesaja viiekümne kolmest menetlusest prügilate vastu, mida on alustatud vastavalt prügilate direktiivile, mis võeti vastu aastal kaks tuhat üks, on ikka veel vähemalt kuussada viiskümmend üheksa prügilat, mis on illegaalsed ja komisjoni raport näitas selgelt, et ta kavatseb teha kõik endast oleneva selleks, et jäätmekäitlust parandada ja on ka keskpikas perspektiivis tehtud äh, mõningad ettepanekud probleemi lahendamiseks. selles kontekstis tuleb öelda, et väga paljud äh, rikkumismenetlused, äh, millest juba räägiti, hoolitsevad või nõuavad ainult seda, et õigusloomes kinni peetakse. samal ajal kodanikud aga leiavad, et väga palju tuleb veel ära teha, et üleüldse tõhusalt seda küsimust lahendada Euroopa kodanikel on vaja ka rohkem informatsiooni keskkonna kohta, suur tänu! suur tänu, härra raportöör ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Georgieva, palun kolm minutit, palun uh,. Thank you, Mr President uh,, Mr President. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, komisjoni nimel tahaksin tänada härra Iturgaisi suurepärase jäätmekäitluse direktiivi kohaldamise raporti eest tahaksin tänada ka kõiki komisjoni liikmeid nende seisukohtade eest ja nende panuste eest selles olulises arutelus. komisjon tervitab seda arutelu, mis äh, toob välja olulised tõsiasjad seoses meie jäätmekäitluse õigustiku rakendamisega liikmesriikides. nagu me oleme juba korduvalt rõhutanud, täielik äh, jäätmekäitluse õigustiku rakendamine on äh, Ähm, hädavajalik selleks, et me saaksime tagada turvalise keskkonna ja õige, äh, piisava ressurssidega varustatus Euroopa Liidus, aga praegusel hetkel on äh, rakendamises puudujääke ja on tekkinud suured erinevused äh, liikmesriikide saavutuste ja soorituse osas. seetõttu on meie keskkond ohus, aga see takistab ka kogu Euroopa Liidu majandusel ja iseäranis jäätmekäitluse sektoril äh, edu saavutamast. kõigepealt äh, on, oleme me kaotama lasknud, kaduma lasknud võimalused äh, Ähm, mis on meile laksma läinud seitsekümmend kaks miljardit eurot aastas ja kui äh, me praegu käitleksime oma läikmeid, jäätmeid vastavalt olemasolevale õigustikule, äh, oleks äh, me suutnud vältida mitmeid sadu tonne heitmeid, mis vastab mitmetele, mitmekümnetele Äh, autode heitmetele, see on umbes üheksateist kuni kolmkümmend üks protsenti meie äh, eesmärkidest äh, heitmete vallas. samuti oleks meil õnnestunud umbes nelisada tuhat töökohta luua ja neid töökohti on meil praeguses majanduskliimas väga vaja. Need on olulised põhjused ja seetõttu komisjon on täielikult nõus teie raporti järeldustega, et me peame pingutama rohkem selleks, et täielikult olemasolev jäätmealane õigustik rakendada. me oleme nõus liikmesriik, me Euroopa Parlamendiga, kes nõuab, et liikmesriigid viivitamata direktiivi üle võtaksid ja tagaksid täieliku vastavuse selle nõuetega. meil peab olema äh, meil peavad olema jäätmekäitluse plaanid nii, et meie eesmärgid ka praktikas kiiresti saavutatakse. komisjon jätkab järelevalve meie jäätmekäitlusealase õigustiku ülevõtmise osas ja anname ka juhtnööre praktilistes küsimustes liikmesriikidele äh, direktiivi rakendamise küsimustes. Äh, kavatseme ka äh, kõige problemaatilisematele liikmesriikidele keskenduda selleks, et aidata nendel liikmesriikidel puudujääke kõrvaldada. me uurime ka võimalust tugevdada koostööd Euroopa Keskkonnaagentuuriga jäätmekäitluse küsimuses ja lõpetuseks meil on plaanis äh, parlamendi mureküsimustega tegeleda ja samas täname me Euroopa Parlamenti selle eest, et äh, Euroopa Parlament äh, samuti omalt poolt kaasa aitab nende pingu-, nende pingutuste elluviimiseks. suur tänu, proua volinik, ja nüüd tuleme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Jaar Rahvaparteist, kolmeks minutiks palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid kolleeg Iduga, see raport tegeleb jäätmekäitluse probleemidega teatud liikmesriikides ja see probleem puudutab tõesti väga paljusid inimesed Euroopas ja suur tänu kolleegile selle raporti koostamise eest, sest ta on tõesti koostanud väga hea raporti, tõesti väga eks-, ja kasutanud ka väga paljude ekspertide arvame, arvamusi. meil on probleeme jäätmekäitlusega paljudes regioonides Euroopa Liidus ja eriti on puudu teostatavatest kontseptsioonidest jäätmekäitluse vältimise ja jäätmekäitluse äh, jäätmete vältimise ja jäätmekäitlemise kohta. väga paljudes kohtades lihtsalt prügi on hunnikutes käidi kohapeal selleks, et vaadata, milline on olukord kohapeal. mõeldes keskkonnakahjustusele ja inimene, inimeste tervise kahjustamisele, tuleb meil selle probleemiga tegeleda ning seda võimalikult kiiresti ja tõhusalt väga tähtis on, et kõik regioonid peaksid kinni praegu kehtivatest Euroopa Liidu seadustest, et äh, uusi seadusi rakendatakse võimalikult kiiresti ja et jäätmekäitluse kohta töötatakse välja tõhusad kontseptsioonid Äh, valitsused peavad Euroopa Liidu õigusloomest kinni pidama ja vastutus on siin liikmesriikidel. siin ma loodan ka komisjoni peale, komisjon peaks võimalikult varakult sekkuma, kui selgub, et kontseptsioonid regioonides on kas vigased või kui eeskirjadest kinni ei peeta. või siis, kui regioonid ei ole võimelised äh, vastavaid kontseptsioone üleüldse välja töötama. sinna hulka kuulub aga ka see, et äh, kui kinni ei peeta seadustest, siis tuleb võimalikult kiiresti karistada. väga tähtsat rolli mängivad siin ka tarbijad. ilma selleta, et inimesed ei ole teadlikud jäätmete vältimisest, ei ole võimalik tegelikult ka äh, jäätmete probleemi lahendada. meil on vaja niinimetatud positiivset äh, jäätmete äh, tsüklit kõige parem on jäätmete vastu võidelda nii, et äh, jäätmeid äh, üldse ei tekigi. Äh, ja jäätmeid tuleb hiljem kasutada võimalikult tõhusalt. mida on meil vaja? kõigepealt on meil vaja kontseptsiooni jäätmekäitluse ja jäätmete vältimise kohta, seda peavad kõik regioonid tegema ja ma olen täiesti nõus komisjoniga, kui ta ütleb, et ilma kontseptsioonita ei tohiks lihtsalt Brüsselist rahasid äh, eraldada. teiseks see on sama tähtis, kui vastutavad isikud regioonis ei ole võimelised või ei taha kontseptsiooni välja töötada, siis tuleb liikmesriikidelt eh, nõuda nende kontseptsioonide väljatöötamist. ja kui tekib veel ka ajalisi viivitusi, see on, siis peaks komisjon ka aitama äh, Äh, liikmesriikidel võimalikult kiiresti kontseptsioone välja töötada selleks, et äh, prügimäed ei risustaks meie ilusat Euroopat. suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Merkis, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, volinik, teie positiivsete vastuste eest, suur tänu selle eest, et nõustute meiega et meil on vaja korralikku jäätmekäitluspoliitikat. me oleme kuulnud väga paljude kodanike arvamust erinevatest liikmesriikidest, Itaaliast, Bulgaariast, Rumeeniast põhiliselt nendest riikidest kuuleme, et on väga palju prügilaid, mille probleemid on lahendamata, kuid kaebused ei tule mitte ainult nendest liikmesriikidest, tundub, et see probleem on tõsine ka teistes äh, liikmesriikides ja see probleem ähm, puudutab kodanikke väga tihedalt. me näeme, et puudu on läbipaistvusest, kodanikud tahavad teada, mis toimub, nad tahavad teada, kuidas äh, ametkonnad reageerivad sellele, mida kodanikud peavad probleemiks. ärgem unustagem, et see probleem on suureks võimaluses. prügi ei ole mitte probleem, vaid võimalus. Te ütlesite, et komisjon kavatseb rohkem tähelepanu sellele probleemile pöörata, kuid see ei ole esimene kord, kui me ei palu komisjoni, et ta ei ütleks ainult, et midagi peab juhtuma, vaid tõesti ka midagi teeks. eeskirjad on olemas, need eeskirjad Euroopa Liidus on head meil on vaja plaani, meil on vaja hierarhiat jäätmekäitluse kohta, kuid kavadest ainuüksi ei piisa, neid tuleb ka rakendada. ja sellepärast on, olemegi teinud oma üleskutse. kolleegid juba ütlesid, me peame sekkuma, meil on vaja äh, nullsallivuse äh, nullsallimatuse poliitikat, regioonid peavad öö, äh, oma öö, plaanid tõesti ka ellu viima, isegi kui neid tuleb selleks äh, sundida. peab olema ka võimalus liikmesriikeid kohtusse kaevata selleks, et nad õigustaksid oma tegematust. seepärast on mul äh, kolm nõudmist. esiteks äh, null sallimatus, teiseks äh, liikmesriigi toetamine kontseptsioonide väljatöötamisel ja praegu meie kriisi ajal on tõesti väga raske inimesi ja vahendeid leida korraliku jäätmekäitluspoliitika koht jaoks ja kõige tähtsam, kodanikud nõuavad meilt läbipaistvust. ilma läbipaistvuseta ei tundub kodanikele, et nad on kõrvale jäetud, meil on vaja läbipaistvust jäätmekäitluse osas, kust tulevad jäätmed, kuhu ta edasi viiakse, kas jäätmeid käideldakse legaalselt kuidas sellest probleemist võimalus teha, meil on vaja toorainet ja prügi puhul on meil tegemist äh, toorainega, seal, kus Euroopas on probleeme, just seal peaksid ka kõige äh, kaasaegsemad kavad välja töötatama selleks, et meil oleks võimalik äh, see probleem lahendada ja tulevikus ei saa me loobuda kilekottidest. suur tänu! ja järgmisena annan ALDE fraktsiooni esindajale kaheks minutiks sõna, proua Alfano kaks minutit nimelt. suur tänu, president. Äh, suur tänu äh, ja õnnitlen teid äh, asepresidendi ametikoha e, saamise puhul. mul on väga hea meel, et me räägime täna jäätmekäitlusest. see tõesti on vastuseks väga paljudele parlamendile esitatud petitsioonidele ja tõesti nendes petitsioonides tunnevad Euroopa kodanikud tõesti südamest muret jäätmekäitluse äh, mõjude äh, pärast äh, meie tervisele, meie majandusele, keskkonnale ma olen nõus üldise raporti struktuuriga, raporti ülesehitusega, kuid ma ei ole päris rahul sellega, kuidas me räägime jäätmepõitlusjaamadest, põletusjaamadest ja äh, paljudes piirkondades arvati, et see probleem on selja taha jäänud, kuid eelmisel naast-, aastal äh, kuulsime samasuguseid mureavaldusi äh, seoses tuumajaamadega. täna ja, ja inimesed kaitsesid tuumajaamasid, aga nüüd ei kaitse meist keegi tuumajaamasid enam kas me peame ootama seda, et tulevik näitab, kui kahjulik on tervisele äh, jäätmepõletusjaam, jäätmepõletuskeskus, äh, kas me tõesti peame nende inimeste arvelt seda tegema, kes elavad selliste jäätmepõletusjaamade äh, lähedal? me peame kaitsma oma kodanike elusid, tegelikult on jäätmepõletusjaamadele alternatiive, äh, saab luua uusi töökohti ja me peame jäätmekäitlusdirektiivi nagu kord ja kohus ellu viima, äh, keskenduma ennekõike ennetamisele korduvkasutusele ringlusevõtule, me peame tagama jäätmehierarhia ja me peame kasutama põletamist ainult siis, kui kõik teised võimalused on juba ära kasutatud. Euroopa Parlament peab olema edumeelsem ning rohkem kandma hoolt oma kodanike tervise eest. loodetavasti komisjon esitab märkimisväärselt rangemad sätted tulevikus ja karmimad sanktsioonid Äh, jäätmepõletusjaamade puhul äh, ja me tahame vältida ka uusi avatud äh, prügilaid. suur tänu, järgmisena proua Auker Roheliste nimel. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt tahaksime tänada tahaksin ma öelda, et see raport kannatab suure puuduse all, sünnitusvalude all nii-öelda võib öelda või sünnituskahjude all, väga paljud liikmed ei tahtnud omaenda äh, riikides omaenda erakonna liikmeid kritiseerida ja seetõttu jäi meie raport liiga üldisesõnaliseks, kui võtta arvesse neid suuri petitsioonide vooge, mis meie parlamenti on tulnud. võib-olla oleks pidanud sellega Keskkonnakomisjon rohkem tegelema. ja niiviisi juhtub, kui me liigselt keskendume erakonnapoliitikale meie parlamendis, aga samas tahaksin äh, tänada äh, härra Iturgaisi suurepärase koostöös selle raporti küsimustes, me kuulasime üksteise arvamusi ja äh, minu meelest mõned elemendid selles raportis on seetõttu väga head. tahaksin rääkida ka nendest samadest küsimustest, millest rääkisid teised eelkõnelejad, äh, puudulik rakendamine probleemidesse mitte piisava tõsisusega suhtumine, koostöö puudumine komisjoniga näiteks, äh, samuti ka teiste piirkondade, kohalike piirkondade, linnadega ja ähm, puudulik tahe probleeme lahendada koostöös kodanikega. väga paljudes piirkondades, näiteks Itaalias, äh, koheldakse kodanikke praktiliselt nagu vaenlast ja pro-, need probleemid vajab, vajavad lahendust. Äh, Bulgaarias, Hispaanias on samuti probleeme, aga Itaalia on iseäranis halb näide me seisame silmitsi kahe kriisiga, mitte ainult ühe kriisiga, me seisame silmitsi ka ressursside kriisiga ja meie piiratud ressursside puhul on kõige rumalam see, mida me võime teha, äh, visata need vette või siis äh, ära põletada. me peaksime büromaanide tegevuse lõpetama, isegi äh, need, kes tahavad põletada meie niigi nappe ressursse on väärinud ära hukkamõistu, me peame jäätmekäitluse direktiivi nõudeid täitma, aga taas äh, tagama ka äh, aruka investeerimise, äh, mis aitab meil uuesti kasutusse võtta meie niigi nappe ressursse. suur tänu, härra juhataja. suur tänu ja nüüd järgmisena ETSE fraktsiooni nimel proua Kirling, palun kolm minutit. suur tänu, härra juhataja tahaksin tervitada seda raportit oma fraktsiooni nimel. olen parlamendis tegelenud jäätmekäitluse küsimustega, kuivõrd kuulun Keskkonnakomisjoni ja ma pean ütlema, et äärmiselt huvitav äh, ja värskendav oli lugeda seda raportit äh, pisut teise vaatenurga alt, kuivõrd selles äh, raportis Äh, on äh, välja tulnud äh, erinevad huvid seda, võib-olla isegi positiivses mõttes, inimestel on oma seisukohad, on olnud sellised seisukohad juba aastas, nad on töötanud aastakümneid selleks, et oma seisukohti ellu viia ja seetõttu on aeg-ajalt üldpilti kõrvalt näha väga raske ja selles osas see, sellised raportid on väga kasulikud. tegemist on raportiga, mis käsitleb teemat, mis on kõikidele meie esindatud kodanikele väga südamelähedane ja minu minu äh, valimisringkonnas on vähe selliseid teemasid, millesse minu valijad suhtuksid sellise kirglikkusega nagu jäätmekäitlus. ja tegemist on valdkonnaga, äh, mille järgi meie Euroopa Parlamendi tegevust hinnatakse, kui äh, me ei saavuta õigeid tulemusi, kui me ei saavuta rakendamist, siis meie sõnadest pole midagi kasu tegemist oli huvitava, kasuliku raportiga ja loomulikult äh, liikmesriikides äh, on suuri erinevusi jäätmekäitluse küsimuses äh, ja mina tervitan tegelikult neid erinevusi, ma tervitan asjaolu, et selles raportis on selgelt rõhutatud lähimuspõhimõtet ja me räägime siin jäätmekäitluse raamdirektiivist, paljud teist mäletavad minu eelkäijat Carolyn Jacksonit, kes oli raportööriks jäätme raam, jäätmekäitluse raamdirektiivi küsimuses ja tema jaoks oli väga tähtis see põhimõte, et liikmesriikidel peab olema võimalik lähimuspõhimõttest lähtuda, aga seda rangete ja öö, ambitsioonikate eesmärkide raamistikus ja ma olen temaga hiljuti rääkinud äh, ja ta on äärmiselt pettunud, et liikmesriikidele on nüüd antud vabadus, aga nad siiski ei saavuta neid eesmärke, mis äh, püstitati. ja me peame siinkohal äh, kruvi rohkem pingule keerama, me ei pea mitte uusi sätteid vastu võtma, vaid me peame olemasoleva raamistiku jõulisemalt rakendama meil on raamistik paigas ja liikmesriigid ei pea nend sellest raamistikust kinni ja ma pean tunnistama, et mina ise tundsin, olin üsna rabatud, kuuldes, kui palju on rikkumisi minu enda liikmesriigis. nagu ja see raport toob seda väga hästi välja. mina lõpetuseks võin öelda, olen valmis kaitsma tuumaenergiat, kuid tuumaenergia puhul tuleb rakendada head tehnoloogiat range kontrolli all ja sama kehtib ka jäätmete põletamise kohta suur tänu ja järgmisena QNGL fraktsiooni nimel härra Huntis, palun poolteist minutit. suur tänu, kallid kolleegid. meie kolleegi raportis räägitakse väga arvukatest kaebustest, mis meie komisjoni on jõudnud ja miks need äh, kaebused on tulnud seda sellepärast, et kõigepealt jäätmed, see on äh, väga aktuaalne ja väga äh, tähtis teema ja samas mis puudutab jäätmekäitlust, siis liikmesriikides on veel väga palju puudujääke selles osas ja seda nii keskkonna seisukohast kui ka tervisekaitse seisukohast. vastavalt Euroopa Liidu õigustikule on välja toodud erinevad lahendused, aga samas on selliseid riike, nagu näiteks ka meie riike, kes piisavalt ei tegele ei ennetustegevuse ega taaskasutusega e, suletakse vanu prügilaid, avatakse uusi, vastavalt, e, vastupidiselt täiesti kaine mõistuse, kainele mõistusele ja vastupidiselt Euroopa Liidu õigustikus paika pandule ja kõik see on tõesti kahjulik nii keskkonnale kui ka meie kodanike tervisele. on selliseid juhtumeid olnud, kus komisjon on lihtsalt käed üles tõstnud või ei ole suutnud midagi teha. näiteks kui me koostame jäätmekäitluse plaani, aga kui, samas, kui see plaan ei ole piisav, kui selles on täiesti selgeid puudujääke, siis ma arvan, et komisjon peaks sekkuma ja aitama meil paremini jäätmeid käitleda. suur tänu ja järgmisena EFT fraktsiooni nimel härra Salafrakos, palun poolteist minutit. Eh, suur tänu härra president, kõigepealt ma tahaksin meie kolleegi Turgaisi tänada selle eest, et on koostanud tõesti suurepärase raporti, me arutasime seda oma komisjonis ja juba seal me tänasime teda esimesel lugemisel selle raporti eest. Euroopa Liidu kodanikud ootavad äh, riikidelt seda, et riigid tegutseksid, panustaksid vajalikke vahendeid äh, jäätmekäitlusesse, see on tähtis nii meie kodanike tervise seisukohalt kui ka keskkonna seisukohalt aastaks kaks tuhat kolmkümmend seisab äh, inimkonna ees väga palju tähtsaid väljakutseid ja sealhulgas ka see, mis puudutab keskkonda ja johtuvalt sellest peame me tõesti suurimat tähelepanu osutama sellele teemale. petitsioonide komisjon on väga mitmeid kaebusi saanud seoses sellega ja mis on meie ettepanek ja millest räägitakse ka raportis, on see, et me tõesti kohaldaksime täies mahus kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi, kus pannakse paika jäätmekäitlust puudutavad reeglid, mis on väga tähtsad inimeste tervise ja keskkonna jaoks, me peame vältima kahjulikke mõjusid, mis võivad tuleneda mm, jäätmetest, jäätmekäitluse puudulikkusest, me peame teavitama äh, kõigest sellest ka meie kodanikke, väga tähtis on läbipaistvus selles valdkonnas, kuna jäätmekäitlusel on ka väga ulatuslik majanduslik mõõde. nii et seetõttu me peame osutama tõesti vajalikku tähelepanu kogu Euroopas sellel teemal. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Möltser, palun, poolteist minutit. suur tänu, härra president. kaks miljardit tonni jäätmeid, sellest nelikümmend miljonit äh, äh eri prügi see on tõesti väga suur äh, arv ja mitte ainult Hiina ei ole jäätmetootja, ka Põhja-Ameerikas ja Hiinas tehakse väga suuri edusamme jäätmekäitluses, nii et äh, tundub, et meie jääme siin teistest maha. samal ajal aga tuleb mõelda ka selle peale, et äh, kulud on päris suured uute tehnoloogiate väljatöötamisel, näiteks USA-s elektrooniliste seadmete tootjad äh, Ähm, saadavad oma jäätmed äh, nõndanimetatud arenguabina Aafrikasse, rääkimata kõikidest nendest äh, äh, plastmasspudelitest, mis Hiinas lihtsalt töötletakse ümber kaisukarude täistoppimiseks on jäätmeid, mida ainult väga vähe ümber töödeldakse meil on väga palju jäätmeid lihtsalt ühest Euroopa otsast teise ja väga palju pannakse prügi lihtsalt kuhugi loodusesse maha. meil on vaja väga rangeid kontrolle just elektroonikajäätmete eksportimise kohta ja need meetmed peaksid olema ka tõesti tõhusad, veelgi tähtsam on aga jäätmete vältimise Äh, strateegiad ja siin Euroopa Liit ei olnud just kõige parem näide, kui hakat-, kui viidi sisse need äh, elektripirnid, mis on keskkonnasäästlikud, aga võtavad küll vähe elektrit, aga samal ajal rikuvad keskkonda. suur tänu, järgmisena proua Matsooni kaks minutit. Grazie presidente, io vorrei ringraziare il suur tänu, härra president. ma tahaksin tänada raportööri, meie kolleegi Turgaisi selle ära tehtud töö eest. see petitsioonide komisjoni omaalgatuslik raport vastab tõelisele vajadusele ja seda, sellest vajadusest on rääkinud oma kaebustes kodanikud, kes on petitsioonide komisjoni poole pöördunud. petitsioonide komisjoni on saabunud väga palju petitsioone kaebusi, mis on tulenenud just sellest, et keskkonnavaldkonnas ei järgita, ei austata Euroopa Liidu poolt paika pandud äh, reegleid ja nõudmisi. sada neliteist petitsiooni väga vähe, äh, lühikese ajavahemiku jooksul, petitsioonid, mis on tulnud kuueteistkümnest erinevast riigist, Hispaaniast, Iirimaast, Itaaliast, kõige sagedasemad äh, kaebused puudutavad jäätmete põletamist ja ümbertöötlemist ja sellest nähtub ka see, et kodanik ei ole korralikult informeeritud selles osas, mis puudutab neid tehnoloogiaid, mida äh, kasutatakse nendes jäätmekäitlusjaamades. Äh, praegusel hetkel elame me kriisiolukorras, mis puudutab kogu maailma. komisjon on äh, läbi viinud väga mitmeid uurimusi, mis puudutavad seda teemat ja komisjon on rõhutanud seda, et läbi jäätmete ümbertöötlemise, taaskasutuse võiksime meie saavutada kokkuhoidu neli, seitsekümmend kaks miljardit eurot ja luua väga paljusid uusi töökohti. see oleks väga tähtis võita nii keskkonna kui ka tervisekaitse seisukohalt suur tänu ja järgmisena proua Paljatelli, palun üks minut. suur tänu, härra president. ka mina omakorda tahaksin tänada meie kolleegi Iturgaisi. tegemist on tõesti väga tõsise, objektiivse, sügavuti mineva raportiga ta on äh, väga õigesti lähenenud sellele ka tähtsale teemale, teemale, mis on Euroopas aktuaalne olnud väga palju, palju aastaid juba. ja rõhuasetus väga mitmetele tähtsatele punktidele peaks aitama nii komisjoni kui liikmesriike kohandada oma sellealast poliitikat. see probleem tõstatub erineval moel eh, liikmesriikides, aga samas on jär-, tegemist järjest aktuaalsema ja tõsisema probleemiga minu meelest liikmesriigid peavad eelkõige informeerima oma kodanikke, tegema seda mitte ainult koolides, vaid nad peavad looma usaldusliku sideme, usalduslikud suhted oma kodanikega just läbi sellise teavitamise ja teavitama ka sellest, kui ei järgita, austata äh, reegleid ja nõudeid, mis puudutavad keskkonda ja väga tähtis on selles osas ka piiriülene koostöö. suur tänu, järgmisena proua Manner, poolteist minutit. arvoisa puhemees, ensinnäkin lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin ma avaldada tunnustust kolleeg Iturkaisele suurepärase raporti koostamise puhul kahe tuhande neljandast kahe tuhande kümnenda aastani on äh, petitsioonide komisjon sada neliteist rap-, äh, petitsiooni, mis käsitlevad ainult äh, jäätmekäitluse rikkumisega seotud küsimusi ja see näitab, et tegemist on väga päevakajalise küsimusega, väga asjakohase küsimusega, mis valmistab meie kodanikele suurt muret. Euroopa liikmesriikides on äh, väga suured erinevused jäätmekäitluspoliitika küsimustes ning äh, me peaksime seda täpsemalt jälgima tulevikus ka. jäätmekäitluse raamdirektiivi, mille rakendamise aeg kahe tuhande kümnendal aastal ümber saab, on ainult osad liikmesriigid eesmärke saavutanud, äh, nii et äh, kodanike mured tuleb tõsiselt võtta jäätmed on võimalus, jäätmed on ressursid ja jäätmekäitluse arendamine aitab luua uusi töökohta ning äh, parandab Euroopa Liidu ressursi kasutamistõhusust. suur tänu, kallis kolleeg, ka selle eest, et te meile tervelt pool minutit kinkisite ja järgmisena proua Miranda, palun, üks minutit. suur tänu suur tänu, härra Iturgais mm.. oma raportis te ei paista neid samu mõtteid äh, edendavad, kui te oleme oma äh, jutus, oma, oma ametis olete teinud. me oma raportis räägite korduvkasutusest, ringlussevõtust, jäätmetekke vältimisest, muust taaskasutusest ja nii edasi, aga praktikas see nii ei toimi. aga ka Galiitsia valitsus kavatseb äh, ehitada uue jäätmepõletusjaama, mis paistab olevat nende lemmiklahendus jäätmete käsitlemiseks käitlemiseks ja see, need jäätmed mõjutavad kolme miljonit inimest, mingisugust keskkonnamõju hinnangut aga pole läbi viidud. Te olete otsustanud äh, see, selle puhul rakendada kiireloomulist menetlust äh, ja punktidest kuusteist ja kaheksateist on mõrva, kõrvale hiilitud, selle eeldab dialoogi ja teavitamist. Ähm, teie aga pole sellega tegelenud, loomulikult me peaksime oma äh, direktiividest kinni pidama ja sätetest kinni pidama, saatke oma raport ka Galiitsia valitsusele, palun. suur tänu ja järgmisena kolleeg Angurakus, Angurakis üks minut Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση ενώ περιγράφει τα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που... Suur tänu. See raport kirjeldab keskkonnakaitsealaseid kuritegusid, mis on jäätmete valdkonnas aset leidnud ja, ja räägib katastroofilisest olukorrast, mis praegu valitseb. aga selle asemel, et teha ettepanek võidelda mm, saastamise vastu ja võidel- ja suure kapitalismi vastu, mis on kõige selle põhjuseks, selle asemel lihtsalt äh, lauldakse kiidulaulu nendele <clears throat> samadele firmadele. direktiiv tugevdab äh, suurkapitalistide, suurkapitali võimu ja tänu sellele segatakse omavahel täiesti. hea kolleeg, excuse me? Could you probably slow a little bit, sorry. vabandust, kas te võiksite natukene aeglasemalt äh, rääkida, sellepärast et tõlgid ei jõua teiega sammu pidada kas ma pean alustama otsast peale, küsib kõneleja. ei, ei, jätkake lihtsalt natukene aeglasemalt raport räägib organiseeritud kuritegevuse rollist ja selle seosest keskkonnaohtudega, aga samas ei räägita tõelistest kuritegudest, mille taga on monopoolsed ettevõtted ja Euroopa Liit ja liikmesriikide valitsused. nii Euro-, äh, nii Kreekas kui ka teistes piirkondades on ohtu seatud töötajate eh, tervis johtuvalt sellest, et on eh, prügilad, mis asuvad eh, nende elukohtade lähedal, nii et Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikat üldse ei ole siin arvesse võetud ja ei võeta arvesse ei inimeste julgeol-, turvalisust ega keskkonnakaitset. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab sõna härra Borghezio, palun üks minut. suur tänu, härra president tegemist on väga hea tasakaalus raportiga, kus peetakse kinni lähimuspõhimõttest. lähimuspõhimõtte puhul tuleb lihtsalt liikmesriikide roll välja tuua, kuid siin öeldakse ka, et me peame Euroopas arvestama ka erineva kiirusega liikuvate riikidega, näiteks minu riik on ka kahekiiruseline, mõned äh, mõned regioonid on väga hästi edasi liikunud, samal ajal Äh, teised nagu näiteks Napoli linn üldse mitte. nii et meil on siin tõesti probleeme ja seda tuleb selgelt välja tuua. aga on ka neid äh, äh regioone, mis väga hästi hakkama saavad, äh, kes äh, kes tõesti hoolitsevad selle eest, et kodanikud prügi sorteerivad ja et jäätmed siis lõpus ka käideldakse. see on see niinimetatud tsiviliseeritud osa meie riigist seepärast mulle meeldivadki need petitsioonid, sellepärast et see annab Euroopa kodanikele võimalusele pöörata Euroopa Liidu tähelepanu praegusele olukorrale, sellepärast et olukord on tõesti teatud piirkondades meil väga-väga halb. kolleeg Borghezio, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus kolleeg Alfanolt, kas te olete nõus sellele vastama? palun, proua Alfano Ehm, credo sia l'ennesima volta. mina usun, et see on juba ei tea mitmes kord, kui kolleeg Borghese jälle Batardaaniast räägib, ma tahaksin teada, kas tegemist on mingi väljamõeldud kohaga nagu Arkaadia või midagi muud või ta räägib siin lihtsalt mingeid muinasjutte, sellepärast et ta räägib siin ju ka Napolist ja Napoli ümber olevast piirkonnast. meil on seal äh, vasaktsentristlik valitsus, kas see patar Taania, millest ta räägib, on kuskil äh, Itaalias või kuskil mujal? consultare la navetta del Parlamento Europeo in cui modestamente son... kui te Euroopa Parlamendi liikmete nimekirja näete, siis näete, et mina olen sealse regiooni asepresident. kui tulla maffiapiirkondadest põhja poole Itaaliasse, siis on võimalik näha, et tegemist on ka sellise piirkonnaga tõesti, jah, nii et me, me oleme ikka veel olemas. suur tänu selle selgituse eest. järgmisena saab sõna kolleeg Poulan kaheks minutiks. härra president, kallid kolleegid ma tahaksin tänada meie kolleegi Turgaisi selle väga hea töö eest ja kannatlikkuse eest, mida ta üles näitas me hääletame seda raportit, hakkame hääletama seda raportit, mis on väga tähtis, sellepärast et ta näitab nii komisjonile kui nõukogule, millised on meie kodanike mured ja kartused. ja Äh, seda me näeme läbi petitsioonide ja valdavas osas petitsioonid puudutavad keskkonnakaitset ja keskkonnaprobleeme, mis tekitavad meie kaaskodanikest muret. ja see, see öö, äh, väljendab ka kogu ühiskonna muret ja selline, meil väga tähtis on see, et me teadvustaksime seda, mis puudutab jäätmekäitlust, aga see raport äh, näitab selgelt ka seda, mis ei ole liikmesriikides ära tehtud. ja tundub, et liikmesriigid äh, tihti ei äh, ole lihtsalt olukorra peremehed, ainult kuus liikmesriiki on üle võtnud raamdirektiivi ja need arvukad kaebused ja teemad, mida nad käsitlevad, näitavad seda, kuivõrd tähtis on see teema ja samas räägitakse ka räägitakse organiseeritud kuritegevusest ja selle rollist siin ja liikmesriigid peavad saatma väga selge sõnumi, on vaja ka sanktsioone selles valdkonnas ja see raport peab olema tõesti häirekellaks liikmesriikide jaoks. aga samas Euroopa Komisjon peab ka täitma talle pandud rolli ja kontrollima, kuidas jäätmekäitlusealaseid direktiive kohaldatakse. ja kui asi jätkub nii nagu siiani, siis kaotatakse raha lihtsalt ku-, kuulakem ära nüüd petitsiooni esitanud kodanike sõnumi ja lõpetagem see raiskamine. suur tänu, kallis kolleeg, kolleeg Rüübik soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? kordan teile, on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? jah, palun, kolleeg Rüübik. jah, suur tänu, härra president, mina tahaksin kolleeg Bulanilt teada saada, kuidas tema endale ette kujutab, et see jäätmekäitluskett kett, äh, mis on ju tegelikult tooraine ja lisandväärtuse tootmise kett või ahel, kuidas me saaksime prügi sorteerimisega tulevikus seda lisandväärtuse tootmise ahelat parandada, kas te arvate, et äkki see teadusprogramm kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleks võib-olla heaks aluseks jäätmete mõistlikul taaskasutamisel? suur tänu, kolleeg Pulla, teil on võimalus nüüd vastata Euh, härra Iturgasi raportis äh, on sellest räägitud, me käsitlesime jäätmete sorteerimise teemat ja rohkem ma ei oskakski sellele midagi vastuseks öelda. sellele küsimusele, mis praegusel hetkel siis esitati. suurepärane, suur tänu, järgmisena kolleeg Pirilja, palun, üks minut. suur tänu, president sajad petitsioonid jõudsid Euroopa Parlamenti väga paljudest erinevatest riikidest ja see tegi meile selgeks, kui suur ja tõsine on jäätmekäitluse probleem. eriti just illegaalsete jäätmete käitlemine on väga tähtis, kuna paljud liikmesriigid on selle probleemi lahendamisest huvitatud. minu regioonis käis ka keskkonnakomisjoni delegatsioon ja Nemad leidsid eh, meil tseesiumit. tegemist on radio, radioaktiivse ainega, meil aga ei ole tuumaelektrijaama. tegemist on Euroopa tasandil probleemiga, tegemist on illegaalse jäätmete kauplemisega, selle vastu tuleb võidelda ja siin peaks komisjon rohkem ära tegema kui mõned ringid ei pea Euroopa Liidu reeglitest kinni ja sinna hulka kuulub ka Itaalia, siis toob see endaga kaasa illegaalse jäätmetega kauplemise ja siis tuleb tõesti Euroopa tasandil mõelda, kuidas selle probleemi vastu võidelda. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab sõna proua Sarbu, palun üheks minutiks. suur tänu, president, see resolutsioon toob välja sada viiskümmend erinevat juhtumit viieteistkümnest liikmesriigist, kus kodanikud kurdavad jäätmete käitlemise direktiivi rakendamise üle. me teame, et tegemist on jäämäe tipuga me ei tea kõiki juhtumeid, äh, isegi mitte petitsioonikomisjonis, mina tean näiteks ainult juhtumeid, mis on toimunud Rumeenias ja tegemist on juhtumitega, kus liikmesriigid ei saa hakkama äh, seadusloome rakendamisega, sellise seadusloome rakendamisega, mis on tähtis äh, keskkonna ja rahva tervise jaoks. eriti problemaatiline on, eriti problemaatilised on kaevandusjäätmed ja olen nende pärast mures, olen oma mured ka avaldanud parlamendile ja komisjonile. komisjon on mulle öelnud, et kaevandusjäätmete direktiiv on piisav ja tõhus selleks, et kaitsta keskkonda, näiteks ka tsüaniidi kasutamise puhul. kas komisjon võiks meile öelda, mis saab siis, kui kaevandusjäätmeid äh, direktiivi rakendatakse sama halvasti nagu jäätmete käitlemise direktiivi on täiesti selge, et äh, tagajärjed on õudsed. suur tänu, kallis kolleeg. nüüd oleme ammendanud registreeritud kõnelejate nimekirja, tuleme vaba mikrofoni juurde. meil on siin rohkem sõnavõtusoovijaid, kui on aega, sellepärast teeksin nii, et need, kes kohe arutelu alguses kohal olid, saavad ka eelisõiguse esimesena sõna saada ja alustame kõigepealt proua McInnesiga, üks minut, palun kõigepealt tahaksin tänada raportööri töö eest selle raporti kallal väga paljude kodanike jaoks, kes on esitanud sellele parlamendile petitsioonid, on see tähtis küsimus, kuid äh, väga paljud teised kodanikud äh, Äh, ei pööra sellele tähelepanu, äh, üldse sellele küsimusele ja ma arvan, et me peame olema teadlikud ka sellest, et äh, avalikkuse teadlikkust jäätme, jäätmete käitlemise küsimustes tuleb suurendada nii kodus kui ka tööl, kui inimesed peab, külastaksid avatud prügilaid, mis ei toimi nii nagu vaja, nad võib-olla mõtleksid kaks korda, kui nad prügikoti kuhugi maha jätaksid. minu kodupiirkonnas on vana prügila, kus nüüd, mille peale nüüd kulutatakse väga palju raha, kuivõrd see tekitab keskkonnaprobleeme ja mitmeid probleeme ka kohalikele elanikele. tahaksin aga küsida küsimuse äh, autokummide ringlussevõtu kohta äh, see on valdkond, äh, kus me praegusel hetkel ei ole saavutanud seda, mida võiksime veel. Frau suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena proua Tsikau, palun üks minut. petițiile adresate Parlamentului European suur tänu. Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonides on välja toodud Euroopa õigustiku eiramise juhtumid keskkonnakaitse küsimustes ja need petitsioonid näitavad ka inimesed, inimesed tunnevad muret jäätmekäitlusest tuleneva sää-, äh, saastatuse pärast. liikmesriikides äh, tuleb paika panna jäätmekäitlusstrateegiad, äh, töötada välja vajalik infrastruktuur äh, ja komisjon peaks toetama liikmesriike rahastamisvahendite abil, samuti ka juhtnööride abil ja selgete eeskirjade abil, mis puudutavad prügilaid. iseäranis selliste prügilate puhul, mis on asustatud piirkondade äh, lähedal ja mu-, ja kujutavad endast riski rahva tervisele ja, ja veevarudele. planeerimisfaasis peab olema korralik äh, avalik arutelu ja ma kutsun liikmesriike ja kohalikke ja piirkondlikke ametivõime jäätmekäitluse strateegiaid vastu võtma. suur tänu, kallis kolleeg, ja järgmisena saab sõna kolleeg Rubiks, palun Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu. Suur tänu, lugupeetud juhataja. Mina toetan neid, kes äh, selle raporti koostamises on osalenud. Ähm, ise leian, et ähm, me peaksime rohkem tähelepanu pöörama orgaaniliste jäätmete töötlemisele, iseäranis aktiivse põllumajandustegevusega piirkondades orgaanilisi jäätmeid saab väga kergesti taaskasutada, neid saab aga väga kergesti kahjutuks teha, neid lihtsalt põletades, kuid sellisel juhul läheb midagi kaduma, kui me kasutaksime neid jäätmeid mõistlikult, siis oleks võimalik saavutada häid tulemusi. komisjon võiks eraldada selleks äh, ressursse teise samba vahendite hulgast äh, ning äh, neid saaks kasutada jäätmekäitlustööstuses. suur tänu, järgmisena kolleeg Paška, palun üks minut. suur tänu, president, lugupeetud volinik, jäätmete käitlemine on avalikkuse silmis väga tundlik küsimus ja sellepärast mulle meeldivad komisjoni püüdlused tõesti kontrollida, kuidas rakendatakse jäätmeid liikmesriikidesse. järeldused komisjonilt näitavad, et liikmesriigid ei pea kinni keskkonnakaitsest ja jäätmete käitlemise reeglitest. on mitmeid äh, menetlusi rikkumiste kohta, on sadu äh, äh illegaalseid äh, prügilaid ja tuhandeid, kus ei peeta reeglitest kinni, see tähendab seda, et meil tuleb tõesti ka Euroopa Liidu äh, õigusloomest kinnipidamisele rohkem tähelepanu pöörata. ainult äh, korralik jäätmekäitlus on kõigile kasulik ja aitab tegelikult ka majandust turgutada. see kõik näitab, et meil on vaja rohkem pingutada selleks, et jäätmekäitluse mehhanisme paremaks ja tõhusamaks muuta. aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! ütlesin teile enne, et anname äh, eelisõiguse nendele, kes on varem kohal olnud ja viimasena saab sellepärast sõna kolleeg Sikirski, palun. nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowisko. suur tänu. on prügilaid ja prügimägesid, mis on kas illegaalsed või ei pea kinni seaduslikest nõuetest. see olukord valmistab muret ja on ohtlik nii keskkonnale kui ka rahvatervisele väga väärtuslikud äh, ressursid lähevad kaduma ja tegelikult jäätmesektoris oleks võimalik väga tähtsaid töökohti luua. meil on väga palju vaja ära teha selleks, et inimeste teadlikkust tõsta. inimesed peaksid vastutustundlikumalt prügiga ringi käima ja peaksid aru saama, et prügil on ka väärtus. rohkem tuleks ära teha ka jäätmekäitluse koordineerimise osas nii regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. inimestel peaks olema lihtsustatud juurdepääs informatsioonile, mitte ainult selle kohta, kuidas prügi sorteerida, vaid ka selle kohta, mis saab sellest prügist hiljem. jäätmekäitluse kaasajastamine nõuab suuri investeeringuid teatud liikmesriikidesse see peaks aga olema üks Euroopa Liidu prioriteetidest. parimate kogemuste vahetamine liikmesriikide vahel oleks ka selles valdkonnas väga hea. suur tänu ja nüüd anname uuesti sõna volinikule komisjoni nimel siis proua volinik kaheks minutiks. suur tänu, härra juhataja ja ma sooviksin sind tänada ka austatud Euroopa Parlamendi liikmeid nende sisuliste sõnavõttude eest, mis kajastavad meie kodanike arutelusid. mõned kommentaarid kõigepealt. komisjoni jaoks on kõige tähtsamal kohal õige tegevuste järjekord, ehk siis kõigepealt korduvkasutus, ringlussevõtt, muu taaskasutus ja alles siis, kui need alternatiivid ei ole võimalikud, tuleks rakendada prügilaid, aga sel, seal puhul tuleks rakendada väga rangeid keskkonnamõju hindamise eeskirju ja me suhtume sellesse äärmise tõsidusega. kuidas me liikmesriike aitame? aitame nõuannetega, heade tavade vahendamisega, aga samuti ka äh, teostades järelevalvet liikmesriikide jäätmete haldamiskavade üle et tagada, et nendest kavad, need kavad on piisavad äh, jäätmete probleemi käsitlemiseks. Nende riikide puhul, äh, kellel on kõige tõsisemaid probleeme, kavatseme korraldada individuaalsed kohtumised, et äh, tegevust jäätmekäitluse vallas kiirendada. ja loomulikult, kui liikmesriik ei tegutse piisavalt, ei kõhkleme äh, Äh, kaua, vaid äh, kavatseme rakendada rikkumismenetlust äh, ja viimase abivahendina kavatseme kasutada Euroopa kohust, kui tegemist on tõesti Euroopa õiguse rikkumisega ja tõesti, üks kolmandik keskkonnaga seotud kohtuasjadest puudutavad jäätmekäitlusega seotud rikkumisi ja ma olen teiega nõus, et me ei peaks mitte ainult oma kodus äh, käituma korralikult, vaid peaksime olema eeskujuks ka kolmandatele riikidele, sellepärast et äh, jäätmekäitlus, jäätmekäitlusest sõltub kogu meie planeedi saatus ja ma ei ole nõus nende parlamendiliikmetega, kes leiavad, et rasketel ja ma olen nõus nende parlamendiliikmetega, kes ütlevad, et äh, majanduslanguse tingimustes on jäätmete taaskasutamine ja ringlusse võtt äh, täiendavaks võimaluseks, mida me ei tohiks käest lasta. täpsemalt mainiti siin äh, kaevandusjäätmeid pärast Bajamara õnnetust ja rahvusvahelise komisjoni raportit oleme me maailma kõige rangema direktiivi vastu võtnud, nii palju kui mina tean, ja teeme loomulikult tihedat koostööd kõikide riikidega, sealhulgas ka Rumeeniaga, et tagada selle tra-, direktiivi rakendamine ja vabandust, et räägin pikemalt, kui mulle ette nähtud, aga mis puudutab avalikkuse teavitamist, jah, me peame selle kallal töötama, olen keskkonnaküsimustega töötanud kogu oma elu. alustasin sellepärast, et üks minu pereliige jäi haigeks, tema tervis sai pöördumatult kahjustada tänu põhjavee reostatusele ja seetõttu ma jagan meie kodanike ja meie Euroopa Parlamendi liikmete muret täiel määral, aitäh! suur tänu, volinik, suur tänu, et arvestasite ka sellega, et see tuleb äh, petitsioonikomisjonist ja väga hea oli, et te pöördusite ka avalikkuse poole. ning viimasena raportöör Itur Kaison Kuulo, palun, kaks minutit. suur tänu, härra juhataja. tahaksin tänada proua Georgievat volinike huvitavate seisukohtade eest, tahaksin tänada ka kõiki kolleege ja tahaksin äh, puudutada mõningaid äh, siin tehtud märkusi, äh, näiteks seda, et kas arutelu õige koht oli petitsioonide komisjon. mina tahaksin kaitsta petitsioonide komisjoni õigust selleteemalist arutelu läbi viia ma leian, et, et seda seetõttu, et Euroopa kodanikud on just otsustanud äh, pöörduda petitsioonide komisjoni poole. loomulikult äh, keskkonnakomisjon äh, on asja, ka asjaga seotud ja nad võivad esitada oma arvamusi ja ka neist teised komisjonid võivad seda teha, aga kui kodanikud pöörduvad petitsioonide komisjoni poole, siis nad soovivad, et meie pakuksime neile lahendusi. ja meie ei saa selle eest silmi sulgeda. meie peame nende, neid petitsioone käsitlema Äh, vastasel korral ei oleks petitsioonide komisjonil absoluutselt mitte mingit mõtet. loomulikult äh, meie töötame tõsiselt ja, ja püüame oma kodanike probleeme lahendada. ja oma kolleegidele sooviksin öelda, et petitsioonid äh, juhivad meie tähelepanu erinevatele probleemidele, probleemidele seoses jäätmekäitlusega ja ja, ja need petitsioonid on tõesti välja toonud äh, liikmesriikide suutmatuse jäätmeid äh, nagu kord ja kohus käidelda. liikmesriikidel palutakse äh, jäätmekäitlusdirektiiv täiel määral rakendada viivitamata ning rakendada direktiivi kõiki sätteid ka jäätmete, jäätmehoidlate ehitamise asukoha määramise küsimustes, lähtudes komisjoni ja volinik Georgieva seisu siin öeldust, võin järeldada, et me oleme õigel teel ja meil õnnestub leida lahendus kõikidele nendele probleemidele, mida erinevad fraktsioonid on tõstatanud ning äh, me ei, me ei saa enam aega raisata, me ei saa enam silgi, silmi sulgeda ja probleemi ignoreerida, äh, kui nii paljud Euroopa kodanikud oma petitsioonidega on meie tähelepanu sellele juhtinud. suur tänu, kallis kolleeg, arutelu selle päevakorrapunkti üle on seega lõpetatud, tahaksin veel isiklikult öelda, aga ma hiljem äh, seda kindlasti ei tee, aga tahan teid tänada, et mul oli võimalik oma esimesel Äh, korral seda arutelu siin juhtides kõike nii lihtsalt ja libedalt teha. suur tänu selle koostöö eest ilma nende daamide ja härradeta minu vasakul ja paremal käel poleks aga olnud ka võimalik. kuid äh, ilma aega raiskamata läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Regina Pastose raport Daphne programm.